Good morning everybody Good.... tere hommikust, palun istuge oma kohtadele. Good, good, good morning everybody. tere hommikust. ja, ja. okei okay.. Monsieur Sarvamaa, vous êtes yeah,. Good morning, good morning everybody. tere hommikust, tere hommikust, ma kuulutan äh, selle koosoleku jälle jätkuks ja kõigepealt alustame agentuuride eelarve täitmise kinnitamisest Äh, tervitan siin ka Kontrollikoja esindajad härra Satsust äh, ja seitsme ameti esindajad, kes on täna siia tulnud. Äh, meie kolleeg Ajala Sender on nad välja valinud. siin on siis kohal täna Eurofond, EFSA, EIT, Frontex, EMA ja EBA. kolleegid saavad neile loomulikult esitada küsimusi. tervitan siin ka Kapo võrgustiku esindajad ja tahaksin kõigepealt anda sõna vastutavale kontrollikoja liikmele, niisiis palun. aitäh, lugupeetud esinaine. kõigepealt äh, ei alustaks amet ametitest, vaid tahaksin teid ametlikult õnnitleda, et teid valiti tagasi selle olulise komisjoni esinaiseks. ma arvan, et äh, täna saan ma teha üsna lühidalt, sest et äh, koos nende eriraportitega, mis puudutavad kõiki ameteid ja ka pensionifondi, mille me heaks kiitsime ja avaldasime, koostasime me ka tulemuste kokkuvõtte, nii et siis kokkuvõtliku raporti see raport ei oma juriidilist jõudu, aga ma arvan, et see on siiski väga heaks üldistuseks meie tähelepanekute kohta kõigi ametite kohta aastal kaks tuhat viisteist. võib-olla on teil see dokument olemas ja seetõttu ma üldiselt peatuksingi ainult paaril meie töö tulemusel. loomulikult tahaksin jällegi alustada selle äh, raporti teist tutvustust ja võib-olla te mäletate, et esimest korda tutvustasin ma toetuste teemalist raportit ja ütlesin, et üldiselt toetusi osutatakse kooskõlas juriidilise alusega, aga tahaksin rõhutada, et me leidsime, et äh, finantsreeglitest kinnipidamine ametites on hea ja mul on iseäranis hea meel selle üle, et meil on äh, kõik need väikesed ametid, mis eh, tegelevad eh, oluliste küsimustega ja tegutsevad võrgustikuna. tahaksin tänada ametite võrgustikku väga hea koostöö eest. ma arvan, et meil on tekkinud väga head isiklikud suhted selle võrgustiku ja kontrollikoja vahel. niisiis, võrgustik on alati tegutsenud väga konstruktiivselt ja see annab meile äh, võimaluse äh, vaadata neid äh, raporti üksikasju ja vaadata ka meie eriraportite üksikasju ametite kohta aastal kaks tuhat viisteist. me koostasime kaks eriraportit, ühe siis toetuste kohta ja ühe EIT kohta ning me tahaksime vaadata, kus on siis võimalik edasi liikuda. ma arvan, et meil on väga hea alus Äh, vaadata just nimelt tulevikku ja mitte minna tagasi ja mitte jääma, jääda pidama selle juurde, mis siiamaani on saavutatud ja mida me võib-olla äh, päris hästi ei ole veel suutnud varasematel aastatel saavutada niisiis äh, kaks koma kaheksa miljardit eurot oli eelarve ja kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal see oli umbes kaks protsenti Euroopa Liidu kogu eelarvest. seda ei ole palju, aga arvestades seda, et suur osa Euroopa Liidu eelarvest on ühises halduses, niisiis seda hallatakse ühiselt liikmesriikide poolt, liikmesriikide valitsuste poolt ja sealsete asutuste poolt, siis on tegemist siiski üsna suure summaga kümme tuhat on personaliarv võrreldes viiesaja miljoni elanikuga Euroopa Liidus on see loomulikult tühine arv aga mulle tundub, et need kümme tuhat inimest teevad siiski väga olulist ja väga head tööd. enamikes ametites, mida te täna siin äh, arutate, kontrolliti äh, raamatupidamise aruandeid siis äh, auditeerimisfirmade poolt, tegemist oli sõltumatute ettevõtetega, kelle teenused me turult ostsime ja Kontrollikoda kontrollis nende tööd ja me leiame, meie vastutame siis kontrollikojana äh, nende raamatupidamisaruannete korrektsuse eest, sest meie oleme selle eriraporti heaks kinnnud äh, nelikümmend kaks konkreetset aastaaruannet siis avaldati ning äh, kolmkümmend kaks neist minu arvates Äh, kuuluvad siis äh, teie komisjoni poolt äh, heakskiitmisele, aga ka teised on äärmiselt olulised, sellepärast et see töö ja iga agentuuri olemasolu ja tööd arutatakse erinevates Euroopa Parlamendi komisjonides arvamused, meie arvamused on äh, meie eriraportite põhiosaks ja üldiselt äh, olid need kvalifitseerimata. neljakümne kahest äh, organist, mida siis auditeeriti, neljakümne kahest eriraportis on meil nelikümmend ametit, mis meie Äh, äh, arvates on siis, äh, millega kõik on korras, meil ei ole kvalifikatsioone, meil on üks kvalifitseeritud arvamus aasta, raamatupidamise aasta aruannete kohta, see on Frontex ning üks kvalifitseeritud arvamus tehingute legaalsuse kohta. see puudutab Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi raamatupidamise aruandeid siis ma tulen nende kahe teema juurde tagasi ja äh, kommenteerin neid oma äh, sõnavõtu lõpus, äh, aga nüüd tahaksin väga lühidalt mainida mõningaid muid kommentaare, mis jäävad Kontrollikoja arvamuste osas siin raportis välja, aga mida meie siiski peame oluliseks Eh, selleks, et ametid saaksid oma tööd parandada ning eh, ma julgeksin öelda, et see on ka oluline seadusandjale, Euroopa Parlamendile, et saaks mõelda, kuidas oleks võimalik eh, õigusakte paremaks teha. paar teemat. kõigepealt need eelarvevahendite ülekandmised ühest aastast teisesse. see puudutab kolmekümmend kahe kahte amendit eh, sellel aastal. see tähendab, et tegemist on tõesti väga ulatusliku probleemiga ja sellega tuleb tegeleda. ja need vahendite ülekandmised, mida siis iga ameti raportis mainitakse, meie arvates ei too see kaasa mingisuguseid probleeme ametite töös ja meie usume, et jah, loomulikult, kui me peame arvestama nende ülekannetega, siis meie audiitoritena seda teeme, aga mõned neist eh, Nendesse võiks suhtuda nagu tavalisse asja, sellepärast et kui sõltumatu amet tegutseb eh, iseseisvalt ka riskide võtmise mõttes, siis loomulikult me ei saa eeldada, et eelarvet täidetakse sajaprotsendiliselt, nii et, et me peaksime tõesti mõtlema sellele, kuidas äh, hallata neile eelarve assigneeringuid. vahendite ülekandmine ühest aastast teise on loomulikult äh, midagi, mis annaks ametile stiimuli kasutada raha tõhusalt. see on äh, üks stiimulitest, nagu ma ütlesin, kuigi mingil määral Äh, on see natukene vastu eelarveteooriaga, mille kohaselt meil on aasta eelarve ja kui eelarveaasta läbi saab, äh, siis peab olema, peavad kõik vahendid olema nullis. see on see puhta eelarveteooria. minu arvates on aga üli, ülim aeg mõelda, kuidas see küsimus lahendada, äh, kuidas põhjus, põhjendada neid täiesti õigustatud vahendite ülekandmisi. näiteks ähm, oleks võib-olla vaja äh, finantsmääruse uut versiooni äh, avalikud hanked on alati olnud probleemiks, ähm, see on äh, endiselt probleem, me täheldasime seda probleemi neljas ametis. neli ametit ei ole suutnud täielikult kinni pidada avalike hangete reeglitest, ei ole suutnud tagada korralikku konkurentsi ja kõigi nende reeglite eesmärk, mis avaliku, avalikke hankeid puudutavad, see on just nimelt konkurents, niisiis me äh, võrdlesime ka äh, varasematel aastatel tehtud kommentaare sellel teemal ning äh, te leiate äh, meie äh, tulemuste kokkuvõttes äh, ka selle info olukord on normaalne, soovitusi ei ole alati kerge ellu rakendada, meil on vist kolm juhtumit, mida meie oma poolt võiksime pidada ma ei ütleks probleemseks, aga kus oleks vaja natuke tähelepanelikult asja uurida EIT on üks sellistest juhtumitest, nemad keeldusid kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta soovitusi ellu rakendamast, aga noh, elu muutub, eks me ole ka selles küsimuses paindlikud. tulles nüüd tagasi äh, äh, hakkaksin oma ettevõtte otsi koomale tõmbama ja tahaksin juhtida tähelepanu kahele kvalifitseeritud arvamusele, kõigepealt Frontex. probleem on Äh, puhtalt raamatupidamisprobleem meie arvates. tegemist on raamatupidamise veaga, tegemist on ühekordse veaga ja üsna huvitav on see, et see raamatupidamisviga äh, ilmnes Frontexi suhetes ühe teise Euroopa ametiga, nii et, et kui meil oleks äh, nii-öelda äh, konsolideeritud raamatupidamisaruanded, siis midagi sellist ei saaks juhtuda, aga meil on kõikidel ametitel või peaaegu kõigil eraldi raamatupidamine. paar tükki neist kasutavad komisjoni raamatupidamisteenust. ja seetõttu need vead on endiselt võimalikud see raamatupidamise viga ei tähenda mingeid erinevusi äh, siis selle ettevõtte kohustuste poole pealt. Äh, raha ei raisatud ära. mitte midagi ei kulutatud äh, ebaotstarbekalt. me lihtsalt peame arvestama sellega, et Mm, millised on need kulud, mida kandsid teised ametid ja need maha arvama siis eh, nendest ettemaksetest, mis varem tehti. niisiis, meie arvates eh, see viga ja sellele juhtis tähelepanu ka amet ise ja amet ise tunnistas seda, ei peaks takistama eh, eelarve täitmisele heakskiidu andmist meie arvates. loomulikult mina vaatan ainult arve ja meie auditi tulemusi, kõik need äh, tegevusega seonduvad küsimused, mis on Euroopa Parlamendi saadikute jaoks äärmiselt olulised, on loomulikult teine teema ning äh, ma arvan, et äh, me, te peatselt hakkate seda teemat ka arutama, aga raamatupidamise vaatevinklist me ei arva, et see oleks midagi sellist, Mm, et me peaksime nüüd uuesti arutama hakkama seda, kui mina oma ettekande lõpetan. ja EIT, Euroopa Tehnoloogia ja Innovatsiooni Instituut, nende teema on natukene keerulisem. kvalifikatsioon puudutab legaalsust. me leiame, et eh, nend- Äh, selle üle, kuidas juriidiliselt on korraldatud teadusuuringute rahastamine praeguses finantsperspektiivis ja varasemates finantsperspektiivides, äh, on tekkinud probleem, mida oleks pidanud lahendama teistmoodi. asja iva on selles, et äh, me ei ole nõus kaudsete kulude hüvitamistasemega mida äh, nendes äh, lepingutes ja maksetes äh, kasutati, mida siis instituut tegi sellistele teadmistepõhistele kogukondadele, siin on väga keerulised lühendid, ütleb kõneleja. meie arvates kuna ei tee ei olnud osaliseks eelmisel perioodil seitsmendast teadusuuringute raamprogrammist, eh, siis nad ei saanud eh, kasutada neid üleminekusätteid eh, Horisont kaks tuhat kahekümne reeglites. EIT esindajad aruteludes viitasid õiguskindluse küsimustele, sest loomulikult selle abisaajad ei peagi olema kursis, kuidas meil asjad siin sisemiselt on korraldatud, kuidas meie oma reegleid otsustame. see on äh, seadusandja ja ameti enda asi, aga see argument äh, meie arvates ei ole ka eriti paikapidav, sest et kaks tuhat kolmteist oktoobris EIT tee andis siis nendele teadmiste kogukondadele infot, äh, kui äh, suures ulatuses äh, kaudseid kulusid hüvitatakse ja seda, et seda hüvitusmäära võidakse vähendada neljakümnelt protsendilt kahekümne viiele protsendile seoses Horisont kahe tuhande kahekümnega. niisiis ähm, mingit õiguskindlust ei olnud. aga lepingutes, mis allkirjastati kahe tuhande neljateistkümnenda aasta alguses ja raha väljamaksmisel kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, EIT ise äh, kasutas siis seda neljakümneprotsendilist äh, hüvitamise määra ja seda hüvitamismäära kasutati siis kaudsete kulude puhul küsimus on aga nüüd selles, et mida edasi teha. kontrollikoda ei ole rahul nende aruteludega, mis meil toimusid. aga me vaatame tulevikku, me oleme nõus nendega, kes ütlevad, et selle äh, viie ja poole miljoni tagasisaa nendelt teadmiste kogukondadelt on keeruline, sest need on juba ära kulutatud ja saada seda tagasi teadusuuringute valdkonnas on ebatõenäoline tegemist oli ühekordse juhtumiga, EIT on nüüd juba äh, läinud üle siis Horisont kaks tuhat kahekümne õigusaktidele ja seetõttu oleks minu isiklik ettepanek, et me võtaksime teadmiseks äh, selle juhtumi äh, nii EIT tegevuse kui ka selle, et õigusaktid peaksid tulevikus olema korralikult koostatud ja lihtsalt läheksime heakskiidu andmise menetlusega edasi. see on siis minu poolt kõik, mis mul öelda oli, suur aitäh tähelepanu eest ja olen valmis vastama teie küsimustele. ja kuulan ka teisi ette, ettekandeid, aitäh! aitäh ja nüüd saavad sõna agentuuride võrgustiku esindajad ja härra Kambo, palun aitäh, lugupeetud esinaine ja kõigepealt tahaksin õnnitleda, et teid valiti tagasi selle komisjoni esinaiseks. lugupeetud esinaine, lugupeetud komisjonide liikmed, aitäh, et andsite mulle võimaluse sõna võtta ja mul on väga hea meel võtta sõna detsentraliseeritud ametite nimel ja kõnelda kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve täitmise kinnitamisest ja mina räägiksin äh, põhiliselt siis ametitest ja mitte ühisettevõtetest. ja kõigepealt tahaksin tänada raportööri ja teisi komisjoni liikmeid suurepärase koostöö eest, mis meil selles küsimuses on ja nende suuniste eest, mida komisjoni sekretäriaadilt saime me leiame, et selleaastane lähenemine, kuidas nende horisontaalsete teemadega tegeleda, eh, on väga oluline, me keskendume tõesti sellistele teemadele, mis on saadikutele oluline, mis puudutab ametite võrgustiku rolli, siis tahaksin rõhutada, et tegemist on mitteametliku koostööplatvormiga, ametid on täiesti autonoomsed ja sõltumatud eh, juriidilised isikud, nii on kirjas ka eh, parlamendi ja komisjoni ja nõukogu ettepanekutes meie võrgustik on koordinaatoriks ja seetõttu meil ei ole isiklikku arvamust ametite eh, tegevuse kohta eelarve heakskiitmise menetluses, aga Euroopa Liidu jaoks keerulistel aegadel on oluline, et meil on ühine arusaamine sellest, kuidas institutsioonid ja ametid ühiselt tegutsevad kuna äh, äh, avaliku teenistuse läbipaistvus ja aruande kohustuslikkus on teie komisjoni jaoks väga oluline, siis tahaksin äh, juhtida tähelepanu nendele positiivsetele jõupingutustele, mida ametid selles suunas on teinud. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta Kontrollikoja raportis öeldakse, et kolmkümmend kaks nendest ametitest, mida nad uurisid, esitasid usaldusväärseid andmeid tehingute kohta ja arvestades ainult neid äh, ameteid, äh, siis äh, kontrollikoja kommentaaride arv on nelikümmend protsenti aastal kaks tuhat kaksteist langenud ja on olnud stabiilne alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast. seekord oli kommentaare kuuskümmend võrreldes varasema kuuekümne kolmega ja samuti nende kommentaaride koha pealt tahaksin öelda, et äh, pool nendest puudutavad äh, ülekantud vahendeid. ülekantud vahendeid on, on seotud ametite äh, mitmeaastaste programmidega ja need ülekandmised on hästi dokumenteeritud ja põhjendatud ja meie isiklikult saame aru, et kontrollikojale ei valmista muret need ülekand-, vahendite ülekandmised ja kontrollikoda seda ka just kinnitas me arutasime seda teemat ka, äh, kui äh, eelarve kontrolli komisjon kutsus kõik äh, kohaliku, kõik ametid siis seminarile. see toimus novembris kaks tuhat viisteist, see seminar. Euroopa Parlament tunnistas, et äärmiselt oluline on teha vahet põhjendatud vahendite ülekandmise vahel ja muude ülekandmiste vahel ja seetõttu oleks väga kasulik, kui parlament ja nõukogu kui eelarvepädevad asutused äh, koos äh, kontrollikojaga, kes samuti arusaavalt küsimusse suhtuvad, äh, keskenduksid siin tõesti ainult põhjendamatutele vahendite ülekandmistele. ametid on teinud ka jõu, jõupingutusi selleks, et neid põhjendamatuid ülekandmisi vähendada ja me ei ole üritanud neid varjata ja härra Satsis juhtis ka sellele tähelepanu üldiselt on olukord paranenud, kui vaadata kommentaare, kuigi ameteid on nüüd palju rohkem ja äh, nagu öeldud, vahendite ülekandmine on probleem, nii et, et kokkuvõttes võib öelda, et tulemused on väga head, aga tuleksin nüüd teise teema juurde, mis valmistab parlamendile muret. ametid äh, tegelevad huvide konflikti küsimusega ja samuti pettusevastaste strateegiatega enamik ameteid on avaldanud äh, huvide äh, äh, konflikti deklaratsiooni ja ülejäänud töötavad neid välja. üheksakümmend protsenti ameteid Nende puhul puudutab huvide konflikti poliitika siis kogu personali ja enamik ameteid on kasutusele võtnud ka pettusevastase strateegia ja ülejäänud veel tegelevad praegu reeglite väljatöötamisega ja teevad Olafiga tihedat koostööd daamid ja härrad äh,, läbipaistvus, aruandekohustuslikkus ja huvide konflikti puudumine on äärmiselt oluline äh, Euroopa Liidu avaliku teenuse ja riigi raha kulutamise osas. Need on vahendid, mis võimaldavad saavutada peamisi eesmärke, milleks on äh, tõhus teenuse osutamine Euroopa Liidu kodanikele, ettevõtetele ja teistele sidusrühmadele äärmiselt oluline on see just nimelt sellel hetkel, kui kogu Euroopa projekt on pandud äh, proovile Euroopa eh, Liidu ametite foorum kuuendal ja seitsmendal septembril kaks tuhat kuusteist korraldas siin parlamendis ürituse, kus kõik ametid olid koos ja me arutasime, kuidas oma lisandväärtust suurendada. see üritus aitas teadvustada ametite panust, mis tihtipeale saadikutele muret valmistab. foorum näitas, kuidas ametid tõesti katavad Euroopa Liidu poliitika kõiki aspekte ja tegelevad Euroopa Komisjoni poliitiliste prioriteetide ellurakendamisega ja tahaksime tänada Euroopa Parlamendi panuse eest sellesse foorumisse ja uurimis, uuringu ettevalmistust, millised oleks kulud liikmesriikidele, kui ameteid ei oleks. ärgem unustagem, et Euroopa Liidu eelarve osa, mis detsentraliseeritud ametitele läheb, on tegelikult väga väike see on võrrelda, väike võrreldes ametite tegevuse mõjuga seda kinnitas ka parlamendi uuring, mis tugines seitsmele ametile. selles uuringus järeldatakse, et üldine kulu äh, maksumaksjale on vähenenud äh, just nimelt seetõttu, et ameteid äh, kasutatakse seega on lihtsam ülesanne teha üks kord Euroopa Liidu tasandil, kui teha sedasama asja kakskümmend kaheksa korda riiklikul tasandil Äh, ametite võrgustik esitas ka äh, raporti, mis puudutab ametite tõhusust äh, kohapealsete meetmete rakendamisel ja siin oleks oluline meelde tuletada, et ametite kasv on seotud sellega, et liikmesriigid on soovinud, et mingi Euroopa Liidu e, asutus oleks ka nende e, territooriumil, me oleme kahekümne neljas liikmesriigis, kolmekümne neljas linnas ja me oleme tuttavad paljudele Euroopa Liidu kodanikele seetõttu. niisiis, ametite olemasolu on üks oluline lüli, mis aitab Euroopa Liidu projekti koos hoida ametid tegelevad Euroopa poliitika iga, kõigi spek-, aspektidega ja me tegeleme komisjoni prioriteetide ellurakendamisega ja võrgustiku raport, mille me Foorumile eh, esitasime, juhtis eh, tähelepanu sellele, kuidas me, meie ametid tegutseme Euroopa Liidu kiirreageerimisjõuga, me oleme reageerinud julgeoleku ja rändeprobleemidele, rahvusvahelisele kuritegevusele, ettevõtete ja innovatsiooni toetamisele, kodanike heaolule, digitaalsele ühenduvusele, transpordile, haridusele, toiduainete ohutusele. Need on lihtsalt mõned meie tegevuse eesmärgid Äh, nagu kõik teised Euroopa Liidu äh, pereliikmed, me saame aru, et me peame tegutsema läbipaistvamalt ja aruandekohustuslikumalt ja tõhusamalt. on äärmiselt oluline, et äh, saadakse aru ametite panusest Euroopa Liitu ja Euroopa Liidu kodanike hüvedusi ja et seda tööd tehakse tõesti tasakaalustatult ja korralikult tahaksin öelda, et eh, ametid on olnud eh, konstruktiivsed partnerid institutsioonide vahelises protsessis, ärgem unustagem, et institutsioonide vaheline eh, leping nägi ette ametite koosseisude vähendamist kuni aastani kaks tuhat seitseteist ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarves on, me, me oleme juba täitnud selle viieprotsendilise kärpimise äh, eesmärgi, äh, kuigi äh, see on olnud raske, sest meie ülesannete hulk ei ole vähenenud. ja me oleme veel äh, täiendavalt kakssada üheksa ametikohta kaotanud. niisiis, see loomulikult ei tähenda, et meie töö ei peaks olema tõhus, et me ei peaks keskenduma tulemuste saavutamisele, otse vastupidi meil on vaja praegu palju äh, globaalsemat äh, lähenemist selleks, et parandada Euroopa Liidu avalike teenuste toimimist ja me ei saa keskenduda ainult personalikärbetele, äh, sellepärast et ähm, Eh, tõhusus peaks olema ikkagi vahendite kasutamisel kõige olulisem. me jätame praegu kasutamata võimaluse, et me peame vaatama, kuidas me saame tõhusust eh, suurendada personali vähendades eh, ja samas juhtidel peab olema võimalus tegutseda paindlikult et me ei kahjustaks teenuste kvaliteeti ja personali kärpimine ei ole ainus säästuvahetus, säästuvahend mõningates valdkondades võib see tekitada väga tõsiseid probleeme ja samuti probleeme huvide konfliktiga. nagu te teate, ametid on juba teinud äh, palju tööd, et äh, tõhusust suurendada ja ma arvan, et parlamendi toetus selles äh, vallas on väga oluline. ametid näiteks juba teevad koostööd selleks, et saavutada sünergiat äh, teiste institutsioonidega, meil on äh, online kataloog jagatud teenustega, meil on sada viiskümmend neli kaasajastatud teenust ja me kasutame seda vahendit ka selleks, et parimaid kogemusi vahetada ja ressursside jagamine Eh, on parandanud ka koostööd erinevate eh, eh, erinevate ametite vahelist koostööd, näiteks IT-süsteemide turvalisuse vallas. ja pilveteenuste jagamine on juba kasutusel kahekümne nelja ameti poolt ja meil on vaja ka avada oma portaal veebruaris. ametid on valmis hindama ressursse, tulemusi ja vahendeid Äh, ja äh, me tahame kinni pidada tulemusnäitajatest, jah, me saame teha veel rohkem, kui me saame äh, suurema paindlikkuse juhtimise vallas. me oleme valmis anna oma panuse institutsioonide vahelisele tulemuste töörühma ja lähtume tulemustepõhisest eelarvestamisest. loomulikult kõik need muudatused tekitavad meile ka muret ja üks neist on kindlasti personal üldiselt leiavad ametid, et otsuseid lange, langetatakse otsuseid, mis mõjutavad meie võimet äh, oma ülesandeid täita, ilma et äh, ametid ise oleksid äh, kaasatud nendesse otsustesse, näiteks neljakümne kahe ameti kuus tuhat töötajat on esindatud ainult ühe häälega personalikomisjonis niisiis, meie sooviksime parlamendi toetust, et me oleksime rohkem esindatud eh, nii selles kui ka teistes Euroopa Liidu komis-, komiteedes. ja veel üks asi, mida me tahaksime rõhutada, et eh, me peame arvestama ka plaanitavate muutuste üldise mõjuga. meie oleme koostanud raporti, mis puudutab eh, ametite teekaardi ellurakendamise mõju, see raport jagatakse peatselt välja ja see näitab, et kõigil ametitel on ühine lähenemine ning teekaardi ellurakendamine on saavutanud juba üheksakümne üheksanda protsendi taseme. aga raport näitab, et läbipaistvus ja aruandekohustuslikkus on küll paranenud, aga paraku tõhususe kohta sama öelda ei saa me oleme äh, teinud vähikäiku mõningates küsimuses, bürokraatia on suurenenud, tihtipeale tuleb kolmekordselt aru anda, kolmekordselt eelarvestada. see Äh, läheb meile äh, väga palju maksma. Äh, et me peame tegema sellist tegevusliikide põhist arvestamist ja tegevuspõhist arvestamist. miks meil seda vaja on? Mm, eelseisvate arutelude käigus, mis puudutavad finantsmääruse muutmist, on võimalus tasakaalu muuta ja me loodame, et Euroopa Parlament suhtub tähelepanelikult ametite ettepanekutesse lõpetuseks, proua esinaine, tahaksid ametid rõhutada, et me mõistame, millised on poliitilised ja majanduslikud reaalsused, millega Euroopa Liit silmitsi seisab. meie tahame muuta oma töö läbipaistvamaks ja aruandekohustuslikumaks ja tegeleme ka huvide konflikti teemaga me oleme hakanud ka paremini oma tegevusest inimesi teavitama ja ma arvan, et Foorumil vastu võetud dokumendid on aluseks meie edasisele tööle ja mis puudutab personali eh, koosseisu tabelit, siis me loodame, et parlament eh, toetab meid ja lõpevad need eh, järg-, järgnevad kärpimised, et rõhuasetus oleks rohkem tõhususel ja mitte personalikärbetel. ametid teevad juba tihedamat koostööd ja tõesti otsivad sünergiat nii iseendi vahel kui ka institutsioonidega meil on olulised vahendid nagu tegevuspõhine eelarvestamine ja nõnda edasi. Nende vahendite kasutamine aitab ametitel keskenduda äh, globaalsemale nägemusele tõhususest ja tulevaste vahendite aruteludes oleme esitanud ka uusi mõtteid. Nendel mõtetel on suur potentsiaal ning me paluksime parlamendi toetust, et me saaksime nende positiivsete sammudega edasi liikuda, selles, et pakkuda tõesti parimat avalikku teenust kodanike huvides. suur tänu, härra Kambo. suur tänu ka neile ametitele, keda mainisite ma tahaksin öelda, et ametite finantshaldus ja tegutsemine on viimastel aastatel tõepoolest oluliselt paranenud ja see on seotud muidugi ka sellega, et te olete kogenud, kogunud kogemusi, te olete äh, küll päris uued ametid Euroopa Liidus, aga äh, võib öelda, et teil on kujunenud oma kaubamärk. Äh, meil on viisteist ametit, näiteks Frontexi puhul nägin ma äh, Äh, oleme näinud Saksamaal parlamendis, et äh, tõepoolest ka toimuvad kohtumised, äh, kus te Euroopa Liidu mainet üleval hoiate, nii et suur tänu teile selle eest, aga sellegipoolest muidugi jälgime tähelepanelikult teie tegevust. nüüd aga sõna raportöörile, proua Jala. <clears throat> suur tänu, proua esimees ka mina soovin muidugi teid tänada ja ka härra Mooni, sest et tema oli teerajaja selles osas, mis puudutab nüüd ametite tegevuse täpset jälgimist. ma olen ka ise käinud Alicantes, seal sain suhelda ametite esindajatega ja rääkida sellest, kuidas jätkata, kuidas oleks võimalik võib-olla ka ameteid temaatiliselt kokku panna, et saavutada suurem tõhusus. ja me näeme nüüd, kuidas ametitel läheb, mida nad meilt ootavad, mis puudutab ühtset auditit või ka temaatilist auditit, ehk siis mitte, mitte igat ametit eraldi kontrollida, vaid gruppidena võib-olla kontrollikojale see väga ei meeldi, aga me kuulame muidugi seda, mida ametid meile ütlevad ja lähtume sellest. suur tänu muidugi ka kontrollikojale, et olete võtnud arvesse meie vajadusi, olete meid, meile andnud teavet, mis meile vajalik on, võib-olla isegi natuke rohkem, kui, kui me hädasti vajame. loodetavasti me saame asju natuke lihtsustada, et oleks võimalik ühe hoobiga kõigi, kõigis ametites audit läbi viia, ilma et see tekitaks liiga palju äh, lisakoormust, sest et just ametid on ju need, kes Euroopa Liidu poliitilisi eesmärke äh, järgivad ja välke tegusi läbi viivad. nüüd äh, kui vaadata seda ähm, mitmeaastase finantsraamistiku teist aastat, siis muidugi on päris palju summasid, mis tuleb üle kanda, aga üks ähm, ähm, aga te olete suutnud meie kahtlusi leevendada ja me oleme ikka öelnud, et aasta on kaks tuhat seitseteist, tuleb juba mõelda tulevikule, järgmine, järgmist mitmeaastast finantsraamistikku valmistatakse juba ette ja tuleb langetada mõned põhimõttelised otsused ka ametite osas. me peame mõtlema sellele, et äh, kuidas leida lahendusi, kuidas aidata ameteid, sellest me lähtume, me tahame anda ka oma panuse, et aidata neid probleeme, mis ametitel on, lahendada. Äh, meil on muidugi suur võimalus eelarvemääruse äh, muutmisele, et tõepoolest tegeleda nende probleemidega, mille ameti, mis ametite esindajad ka välja tõid. proua Kressle on äh, raportöör selle dokumendi puhul ja meil on võimalus mitte ainult mõelda sellele, mida ametid tegema peavad, vaid ka sellele, millised äh, õigused neil on, millisele rahastusele on neil õigused, et äh, ei toimuks mitte ainult kärpimised, vaid võib-olla on võimalikke kärpeid teha ka kuskil mujal, mitte ainult pidevalt ametite puhul. ka komisjon peaks seda uurima. nüüd ametite võrgustikust juba oli juttu, see asub siis Alicantes ja hiljuti esitleti Mondi raportit Euroopa Liidu oma vahendite kohta tulevikus, valge raamat, ja seal on siis ette nähtud tulevikus saaksid ametid ka osaliselt ise ennast rahastada, me peame seal mõtlema, kuidas seda saaks korraldada. seda kõike tuleks arutada. et rahastus, rahastuse küsimused oleks selged ja ka see oleks selge, kuidas ametid saavad osaliselt ise ennast rahastada. nii et see on see raamistik, milles me tegutseme nüüd, äh, mis puudutab eelarve täitmise kinnitamise aruandeid, siis ka see on, ka need on muidugi väga olulised selles raamistikus. me tahame pidevalt saada sõnumi selle kohta, mis ametid täpselt on ja mida nad ei ole. Nad justkui on osa komisjonist ja samas aga ka mitte. Alicantes kuulsime, millised on täpsed võrgustiku nõudmised, et äh, ametid oleksid rohkem nähtavad, rõhutatakse nende lisaväärtust rohkem et ähm, rõhutaks ka seda, milline roll on ametitel selles, et äh, muuta Euroopa Liit nähtavamaks ka kohalikul tasandil. Euroopa Parlamendis on ka toimunud seminar sel teemal, kus te vastasite meie küsimusele. see oli suhteliselt mitteametlik kohtumine, aga juttu oli siis äh, ametite temaatilisest grupeerimisest et neid käsitleda siis koos, et nad saaksid ka üheskoos projekte läbi viia. et püüda leida sünergiat. ja loodetavasti parlament saab seda ka tulemustele orienteeritud eelarve raames toetada. eelarve puhul äh, arvutatakse operatiivseid küsimusi, tegevusküsimusi, siin arutame me eelarvelisi küsimusi, me püüaksime tulevikus rohkem neid asju koos käsitleda, mitte ainult eelarve puhul siis, vaid ka tulemuste hindamisel. nüüd millised äh, oleksid veel teie ettepanekud lahendusteks? nüüd mis puudutab ähm, maksmata arveid, siis ka seda mainisite, peaksime komisjoniga ka seda arutama, kuidas nendega ümber käia ja see grupp, mis on loodud, seal on ka öeldud, et äh, ametid on kohati nii-öelda liiga lühikese rihma otsas. Ähm, kohati on neil ka liiga vähe personali, personali on vähendatud, ülesannetega mitte. me muidugi mõistame ka seda, ja kuulaksin hea meelega ka meie komisjoni kolleegide arvamusi selle kohta, ma isiklikult olen arvamusel, et nii ei saa seda edasi minna, me peame äh, seda, selle kõige üle järele mõtlema, kuidas saaksin tõhusamalt tegutseda. kuidas kasutada tõhusamalt seda personali, mis meil on. võttes arvesse, et mõned, mõnedele ametitele lisandub üha rohkem ülesandeid, samas aga on äh, personali üha vähem edasi ütlesite midagi ka huvide konfliktide kohta, vilepuhujate rolli kohta. ja muidugi ka see, mida ütles Kontrollikoda, on täiesti õigustatud ja dokumenteeritud, kui meil ei ole infot, ka Euroopa Komisjonilt endalt ei tule seda, siis ähm, soovime me juriidilist ähm, eksperthinnangut komisjonilt. hiljuti me saime ka sellise ekspertiisi. ning me saame nüüd äh, olla kindlad, et asjad liiguvad äh, edasi. et äh, võime öelda, et aastal kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist on meil olemas hea õiguslik alus, et öelda, et meie seisukohast peeti kohustustest kinni vastavalt sellele, mis on juriidiliselt nõutud ja seda näitab ka see õiguslik ekspertiis. muidugi on siin võimalik erinevaid tõlgendusi äh, kontrollikoda tõlgendab asja rangemalt, aga parlamendikomisjon on arvamusel, et et õigusaktis, mis puudutab seda ametit, on kõik õiguspärane ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvet võib niimoodi kohaldada äh, sellele ametile. niisiis, meie seisukohast on kõik korras ja meil on, me oleme nüüd ka sellises situatsioonis, nagu te ütlesite, härra Sadžis, et me saame teha edusamme Euroopa Innovatsioonitehnoloogia Instituudi puhul on samuti võimalik lõpuks eelarve täitmine kinnitada. edasi Frontex. ma olen muidugi teadlik, et tegemist on ametiga ähm, mille puhul tuleb olla eriti tähelepanelik, võttes arvesse äh, tema kohustusi ja võib öelda, et Frontexi roll on kohati üpriski vastuoluline, eh, sest et eh, liikmesriigid ei ole kohati võimelised pagulaste eh, puhul ja piiride kindlustamise puhul täitma oma kohustusi, nüüd on kätte jõudnud talv ja see on pannud pagulased kohati väga keerukasse olukorda. aga siiski oleks hea midagi veel kuulda Frontexi kohta. meil on, me oleme saanud päris palju infot, mis äh, vähemalt ähm, näi-, mis näitab, et on vähemasti võimalik äh, huvide konflikt, nii et selle kohta tahaksime rohkem teada. millest see on tekkinud, kas olukord on paranenud? pagulaste kaitse puhul on olukord muutunud oluliselt prof-, professionaalsemaks, äh, on ka teisi ameteid, kes äh, andsid abi ÜRO tasemel näiteks. Äh, ÜRO pagulaste ülemvolinikuamet nii et äh, võib-olla saate siin natuke valgust tuua asja, kas Frontex oli ehk liiga robustne, äh, kas tegemist oli praktiliselt selliste sõjaliste tegevustega, kas Frontex ei peaks pigem, äh, pigem püüdlema üldise konflikti lahendamise poole ja sekkuma on siis, kui see on hädavajalik? meil on pikk piir, mida meil on vaja kaitsta ja ei tohiks lüüa häirekella, kui selleks pole tõelist vajadust. muidugi paljugi on muutunud aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist ka Frontexi eelarves, see vastab nüüd paremini ameti olemusele. me tahaksime nüüd äh, teada, kuidas tagada täielik läbipaistvus äh, ka, mis puudutab Frontexi operatiivtegevust, mis on kohati inimeste jaoks üpris vastuoluline. nii et võib-olla saaksite ka veel midagi selle kohta lisada. ja võib-olla veel ka Brexiti kohta, lihtsalt seetõttu, et kaks neist ametitest asuvad Ühendkuningriigis me oleme nüüd äh, panga järelevalvest, äh, järelevalvelt äh, saanud ka arvamuse, mis puudutab Brexitit, suur tänu selle eest, aga tahaksin küsida, kas on olemas selline hädaolukorra plaan selle ameti ümberpaigutamiseks Ühendkuningriigist mujale ja kas äh, saab olla kindel, et äh, nende kahe ameti tegevus jätkub probleemideta, hoolimata sellest, et nad peavad kolima? ja kohe jõuangi oma sõnavõtuga lõpule. me oleme seda lepingut näinud, seal on ette nähtud muidugi ka trahvid selle ümberpaigutamise tõttu. ja äh, tahaksin küsida, kas saab kasutada seda kolmekümne kahte kuud, mis on nii-öelda tasuta või tuleb ka sellest midagi tagasi maksta? suur tänu, annaksin nüüd kõigepealt sõna võrgustiku äh, esindajale, palun. Thank you, madam chair suur tänu, proua esimees, suur tänu raportile küsimuste eest. ametite nähtavus on suurenemas ka temaatiliselt ja küsisite, kas me oleksime nõus temaatilist, temaatiliselt grupeeritud audititega. ma arvan, et mis puudutab tulemuste läbivaatamist Äh, nii-öelda temaatiliselt, siis see võiks olla võimalik. näiteks horisontaalne äh, tulemuste audit, mis puudutab, äh, mis on siis eelarvepõhine näiteks, jah, see oleks võimalik, muidugi see võib puudutada teisi sidusrühmi, aga sel, sellele peab vastuse andma kohus, kas, kas see oleks sobilik. nüüd aga, mis puudutab eelarve täitmise kinnitamist, siis ma ei näe võimalust, kuidas oleks võimalik seda teha, sest tegemist on iseseisvate juriidiliste organitega, neil on eraldi eelarved ja juhatus, iga juhatus on vastutav oma ameti eest nii et siin on teatud piirangud, aga mis puudutab grupeeritud auditeid ametite puhul, mis tegelevad sarnase temaatikaga, aitaks saavutada üldisem vaade selle üle, kuidas erinevad ametid annavad oma panuse ühe teemaga tegelemiseks. me näitasime ka foorumil sellist väärtuste kaarti, kust oli näha iga ameti panust komisjoni prioriteetide saavutamisse. see ei ole ammendav, ametid annavad oma panuse ilmselt rohkemates erinevates valdkondades. aga jah, seal raportis on ka see välja toodud, nii et selle mõttekäiguga võiks edasi minna, nii parlament kui kohus võiksid seda kaaluda. vabandust, kontrollikoda võiksid seda kaaluda nüüd, mis puudutab ülekandmisi, siis eh, ma arvan, et need on üks võimalus, kuidas, eh, kuidas siis eh, tegeleda eelarvevahenditega. üks võimalus oleks, et iga amet oleks eraldi kulukohustustes, aga minu meelest tähendaks, et me püüame kahuriga kärbseid tappa ülekanded äh, järgmisse aastasse ei ole minu meelest põhimõttelised probleemid. aga ma, aga on tõepoolest ka selliseid äh, äh eraldisi, mis on ülekandmises lõpuks mitte kunagi ei kasutata, nii et äh, selles osas võiks kontrollikoda tõepoolest asja täpsemalt uurida. nüüd, mis puudutab personali, siis jah, nagu ütlesin, me püüame üldisemalt vaadelda ametite võimekust, muidugi arutelu ressursside üle äh, puudutab äh, ka lõivusid teenuste eest ja see on kindlasti teema, millega võiks äh, tegeleda. mis puudutab tõhusust, siis me tahame muidugi tõhusust parandada aga ma ei, tahaksin kasutada võimalust öelda, et minu meelest ametid on juba praegu päris tõhusad, muidugi alati saab paremini, me peaksime võib-olla paremini ka näitama, demonstreerima, kui tõhusad me oleme. kuid meile pannakse üha uusi ülesandeid kärpepoliitika kliimas, õhkkonnas ja institutsioonide vaheline äh, kokkulepe kehtib minu jaoks kuni kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve lõpuni, peame mõtlema siis seoses kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarvega, et kuidas edasi minna, sest kui vaadata vastavat direktiivi eelarve kohta, mille komisjoni ettevalmistamise on ametitele saadetud, siis põhimõtteliselt mm, öeldakse seal, et personali ei suurenda personali arvu ei suurenda kahekümne kaheksateistkümnendal aastal ja me paluksime siin parlamendi toetust, et öelda, et äh, kuskil tuleb piir ette. nüüd, mis puudutab huvide konflikte siis, siis seitseteist protsenti ametitest, vabandust, seitsekümmend protsenti on siis oma juhatuse liikmete äh, huvide deklaratsiooni avaldanud kakskümmend kuus protsenti on siis kõrgemate ametnike kohta need dokumendid avaldanud ja õige pea ka tulevad ka ülejäänud deklaratsioonid, me loome äh, vastava läbipaistvusportaali, kuhu need kõik üles laetakse äh, ning selle aasta lõpuks peaks see siis äh, valmis saama. nüüd, mis puudutab ajutisi äh, töötajaid siis, siis üheksakümne viiel protsendil ametitest on välja töötatud poliitikad selle kohta, et kuidas nende võimalikku huvide konflikte kontrollida ja see ei puuduta mitte ainult väljaspoolt tulevaid töötajaid, vaid kõiki töötajaid. ülepuhujad. kuuskümmend viis protsenti, kaks kolmandikku ametitest on vastu võtnud sisekorra eeskirjad, mis puudutab ülepuhujaid ja viimased ametid ka teevad äh, kõvasti tööd, et, äh, et samuti need koostada. lõpuks EIT ja Frontexi kohta käivad küsimused äh, ilmselt on sobilikum, kui nad ise selle vastavad, aitäh. suur tänu, annaksin sõna Frontexi esindajale, sellele EIT esindajale. suur tänu, proua esimees, kõigepealt tahaksin teid õnnitleda et äh, teid valiti taas selle komisjoni esimeheks. tahaksin äh, rõhutada mõningaid elemente, mis on äh, seotud arvetega ja selles, mida Frontexi kohta täna siin hommikul on öeldud. kõigepealt tahaksin öelda, et me oleme juba võtnud samme selleks, et tulevikus vältida arvutusvigasid, sest nii nagu Kontrollikoda välja tõi, siis tegemist oli tehnilise veaga ja me oleme parandanud infovoogusid eh, nii eh, EMSA raamatupidamisametnike kui Frontexi eh, ametnike vahelist suhtlust parandanud. tahaksin rõhutada ka seda, et oleme üritanud vähendada kohmakat bürokraatiat, näiteks eh, tahame me edendada üksuse kulude kasutamist, aga mõnikord eh, on teatud vastuseis selles, sest liikmesriigid tahaksid saada väga detailset eh, teatud operatsioonide kulude hüvitamist, aga me oleme teinud selle ettepaneku ja nüüd meil on ka võimalus kasutada alternatiivseid finantsvahendeid, mitte ainult äh, grante ja tänu uuele mandaadile, uuele äh, määrusele, mis puudutab piiri ja äh, ametit, siis me üritame leida uusi viise, kuidas rahastada liikmesriikide tegevusi. oli ka küsimus läbipaistvuse kohta, selle tõstatas proua raportöör, mis puudutab Frontexi tegevust meil oli äh, võimalus libekomisjonis mõned nädalad tagasi, kohe pärast seda, kui agentuuri uus mandaat jõustus, ma sain anda ajakasutatud infot selle kohta, kuidas uut mandaati rakendatakse. kas äh, libekomisjonis või teistes parlamendikomisjonides olen ma alati valmis äh, seda detailsemalt selgitada. mis puudutab koostööd UNHCR-i ja Frontexi vahel, siis koostöö on olemas saan tuua näite, et meie operatiivkavades on nad rõhutatud, määratletud kui huvitatud osapooled ja meie eh, põhiõiguste konsultatiivfoorumi eh, juht on ka UNHCR-i esindaja. ja oma sõnavõtu lõpuks eh, Äh, tahaksin anda ka veidi häid uudiseid, mis puudutab peakorterite kokkulepet, äh, mis saavutati eile. me saime initsieerida Poola valitsusega peakorteri kokkuleppe eelnõu, mis tähendab seda, et kahe nädala pärast teen äh, selle ettepaneku Frontexi haldusnõukogule ja kui see on nõus, ja annab oma nõusoleku, siis ma saan selle peakorteri kokkuleppe Poola valitsusega allkirjastada ja Poola valitsus seejärel saab selle Poola parlamendis ratifitseerida. mis tähendab seda, ja et äh, kuna me nüüd kasvame ja võtame endale kõik need uued funktsioonid, siis on meil vaja ka laiendada oma asukohta. nii et äh, päris varsti saadame me välja vormi, et saada nõusolekut Euroopa Liidu eelarveasutustelt, et äh, laiendada, meil on vaja kuut lisakorrust selles tornhoones, kus me Varssavis praegu asume. Äh, see peab juhtuma selle aasta jooksul, kaks tuhat seitseteist. pärast peakorteri kokkuleppe äh, jõustumist vastavalt sellele peakorteri kokkuleppe eelnõule on meil kavatsus uus asukoht leida oma peakorterile ja Poola valitsus on juba väljendanud oma valmisolekut äh, selle tekstiga äh, anda meile tasuta Varssavis maad, mis, sellist maad, mis on meie jaoks sobiv. nii et äh, meil on veel võimalusi sellest rääkida, aga tahtsin lihtsalt seda head uudist teiega jagada. suur aitäh ja olen valmis vastama lisaküsimustele, kui selliseid peaks olema Äh, aitäh, äh, meil on veel viis äh, sõnasaajat, nii et, et härra Kaan, palun. suur aitäh. õnnitlen teid tagasivalimise puhul ja tänan teid ja kontkomisjoni liikmeid, et ei, teil on olnud, saanud, on olnud võimalus esitleda oma seisukohta kontrollikoja raporti kohta, vastata ka kommentaaridele ja küsimustele kõigepealt ma arvan, et on äärmiselt oluline veel kord rõhutada ja märkida, et kontrollikoja kvalifitseeritud arvamuse taga on väga spetsiifiline üks konkreetne probleem, mis tuleb minevikust ja äh, see äh, ilma selle küsimuseta on kogu, kõik meie arvepidamine regulaarne ja õige ja viimase paari aasta jooksul oleme näinud väga positiivseid arenguid EIT-s Ähm, see, et on saavutatud üha rohkem tulemusi meie tegevusest, aga märkimisväärselt on vähenenud ka meie tegevuse keerukus, samal ajal on paranenud äh, need kontrollid ja see, kuidas me haldame neid rahasid, mis on meile usaldatud. väga heade tulemuste seas oleme me saanud just uudiseid selle kohta, et kaheksateist EIT poolt toetatud innovaatorit on ähm, Forbesi nimekirjas parimad noored ettevõtjad Euroopas ja see eelmine aasta oli selles nimekirjas viis, nii et äh, see on väga tugev tunnustus meie tööle, meie tulemustele ja see on ka väga hea äh, nähtavus EIT-le ja Euroopa Liidule tervikuna. oleme laiendanud ka oma tegevusi viimase kahe aasta jooksul seitsmeteistkümnesse uude riiki, nii et EIT tõesti toetab nüüd innovatsiooni tõesti Euroopa-ülesel viisil ja toetab ettevõtlust ja innovatsiooni viisil, mis on väga nähtav ja tõesti jõuab kodanikeni. ja ma arvan, et see on äärmiselt oluline kontekst sellele diskussioonile. enne kui ma hakkan käsitlema konkreetset probleemi, mis tõstatati, tahaksin anda teile ka ajalookohast informatsiooni jätkutegevuste kohta, mis me oleme teinud äh, pärast Kontrollikoja eriraportit, mida arutati ka siin paar kuud tagasi kontkomisjonis see raport oli väga hea, sest et seal olid väga head soovitused meie jaoks selleks, et vähendada edasi ka oma tegevuste keerukust ja samal ajal suurendada meie mõjukust. nii et praeguseks oleme me juba rakendanud viiskümmend protsenti nendest soovitustest äh, väga lühikese aja jooksul ja töötame selle nimel, et kõiki teisi rakendada, näiteks oleme me lihtsustanud ja kiirendanud märkimisväärselt äh, grantide haldamist me allkirjastame grandid tunduvalt varem ja seetõttu väheneb äh, see, selle menetluse keerukus ja äh, tegevuste rakendajad väga hindavad seda, ülikoolid, ettevõtted, uurimisorganisatsioonid. oleme ka täiesti uued mõõdikud paika pannud, mille järgi me mõõdame tulemusi ja kasutame neid selleks, et rahasid määrata, nii et need, kes paremaid tulemusi toovad, need saavad ka rohkem rahastust ja ma arvan, et see on väga oluline samm, mille me oleme teinud. oleme ka muutnud äh, lähenemist audititele, teeme seda nüüd tsentraliseeritumalt, see on äh, tõhusam ja efektiivsem ja annab äh, mulle ja EIT-le tunduvalt suurema kindluse. ja me oleme ka algastanud selle protsessi, millega muuta regulatsiooni ja see on väga oluline, sest et see või-, muudatus võimaldaks meil veelgi vähendada keerukust ja veel rohkem keskenduda innovatiivsetele tegevustele. nii et need muudatused, mille Kontrollikoda välja pakkus, meie juhtivnõukogu on juba selle äh, heaks kiitnud ja meil käib dialoog komisjoniga, et neid rakendada ja lisaks sellele oleme me rakendanud kakskümmend viis soovitust, mis tulid komisjoni siseauditi teenuselt ja mis tõesti puhastavad ja parandavad seda, kuidas me grante haldame, nii et äh, nüüd on meil päris äh, hästi rahade haldamisega. tulles nüüd selle konkreetse küsimuse juurde, mille kontrollikoda tõstatas ja mis tuleb aastast kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist ja puudutab asjaolu, et me oleme kohaldanud selle aja jooksul üleminekukorraldusi, kui algas Horisont kaks tuhat kakskümmend programm, kontrollikoda leiab, et me ei oleks pidanud sellist üleminekukorraldust kohaldama EIT ja komisjoni ühine seisukoht on, et nii nagu meie loeme seadusandlust, oli meil õigus äh, selliseks üleminekuks. ja see tähendab seda, et äh, äh, me algatasime grandi menetluse ja saime sellega ühele poole nende samade reeglite alusel, kui see algatati, sest et nii nagu meie seadusandlust lugesime, meile tundus, et see üleminekukorraldus on paigas, nii et me aasta jooksul saame veel neid vanu reegleid rakendada. rõhutaksin veel kord, et see on ühekordne probleem, mis tuli minevikust, oli õiguslik eriarvamus erinevate teenistuste vahel, aga nüüd on ilmselt ühtne mõistmine, et praegusel hetkel ei saa ühtegi korrektiivset tegevust enam teha, näiteks nende rahade tagasisaamine ei ole võimalik, sest et me loomulikult allkirjastasime äh, need lepingud nende reeglite alusel, mis meie arvates olid kohased, nii et eh, see probleem on nüüd minevikus ja nüüdseks oleme me loomulikult selle üleminekuga ühele poole saanud, kõik oma reeglid ja korraldused kohaldanud Horisont kaks tuhat kahekümnega. siin kontekstis ma väga tervitan kohtu seisukoht, eh, kontrollikoja seisukohta ja ma arvan, et äärmiselt hea on vaadata nüüd tulevikku, keskenduda sellele, kuidas saada rohkem tulemusi, paremat mõju ja oma menetlusi lihtsustada ja et heakskiit tuleks sellel alusel. me igal juhul edaspidi ka keskendume sellele, et saada tugevaid tulemusi, millega Euroopat edasi viida, viia, mis looks konkurentsi, innovatsiooni ja neid töökohti, mis me kõigi arvates on väga vajalikud, aga keskendume ka sellele, et Euroopa Liidu rahasid Äh, ja nende kasutamist hästi kontrollida. nüüd tahaksin tänada uuesti komisjoni ja olen alati valmis vastama kõigile küsimustele, mis teil võib olla kontrollikoja raporti kohta, aitäh. aitäh, järgmisena saab kõna kolleeg Štehovski. aitäh. see mõiste eh, eel arve kinnitamine on nii piits kui präänik, natukene tuleb teid kiita, natukene tuleb vinguda ja äh, lõpuks tuleb teile ka vastu kõrvu anda, nii et, et äh, tegemist on teemaga, mida me tõesti peame äh, väga sageli arutama mina tunnen juba kahe tuhande neljateistkümnendast aastast huvi eelarve täitmise kinnitamise vastu, see oli esimene teema, millega ma tegelesin, kui ma siia parlamendi tulin. ja tegemist on teemaga, mille vastu me tõsist huvi tunneme, me näeme, kuidas ametid on teinud edusamme jah, äh, äh, paljud asjad on paremaks muutunud, aga paljud asjad ka mitte. Te rääkisite nähtavusest, läbipaistvusest. ametite läbipaistvus viimasel ajal on tõepoolest paranenud ja me oleme äh, seda ka jälginud, me näeme, et ametid on tõesti selles vallas teinud tohutu suure sammu edasi. samuti olete teinud tohutu suure sammu edasi rikkumisest teavitajate kaitsmise vallas. täna on äh, rikkumistest teavitajate äh, kaitse üsna kõrgel tasemel ja äh, Frontexist tahaksin ka rääkida. Frontexil on tohutu suured probleemid. kui keegi on näinud, mis meie piiridel toimub, kuidas on olukord Kreekas, Itaalias, teistes riikides, need teavad, et Frontexi Eh, kriitika, et nad lihtsalt raha raiskavad, et nad seda raha eh, ei ole eh, õigeteks kuupäevadeks õieti ära kasutanud, selline kriitika on täiesti lollakas. Frontexi töötajad töötavad kuusteist, kaheksateist tundi päevas ja sellistes tingimustes mida äh, paljud meist üleüldse näinud ei ole ja mida ei suudaks talu, taluda, nii et, et mina olen äh, väga äh, uhke selle üle, et meil on nii palju Euroopa ameteid, aga loomulikult peame me selle menetluse käigus ka mõnedele asjadele tähelepanu juhtima jah, EIT äh, esindajaga ma olen nõus, ähm, see lähenemisviis, mille EIT on valinud, oli õige, mina leian, et need, nad käitusid õigesti. ja äh, ma tuginen nendele andmetele, mis minu käsutuses on. me peame selliseid asju ka tulevikus arutama äh, selleks, et me saaksime selliseid probleeme ennetada. et me hakkaks nende asjadega tegelema alles eelarve täitmise kinnitamise menetluse alusel. Te rääkisite nähtavusest, te ütlesite, et olete juba paljud muutnud, aga te peate veel rohkem tegema, väga palju on veel vaja ära teha. mina olen kuuldteist ametit külastanud äh, ning äh, ja äh, ma pean ütlema, et teid ei tunne, tundnud taksojuhid ei tea, kus te olete, kodanikud ei tea, kes te olete niisiis äh, äh, väga raske on tihtipeale teid üleüldse üles leida äh, me peame ometigi ütlema, et nendes kahekümne neljas riigis, kus ametid on, on Euroopa kohal ja kui Euroopa Parlamendi infobürood tahavad hästi funktsioneerida, siis peavad ka nemad rohkem tegema ja mul on nüüd ka kaks konkreetset küsimust või tegelikult isegi kolm. kõigepealt üldine selline küsimus. kontrollikojale. kas e, on ka mõni selline amet, millel on väga tõsised probleemid kas on selliseid ameteid, millel on selliseid probleeme, millele üleüldse ei saaks eelarve täitmise heakskiitu anda? ja siis Brexit mis saab nendest ametitest, mis asuvad Suurbritannias, milliseid samme te olete teinud, kas te peate nüüd Suurbritanniast ära kolima kuhugi mujale? ja Äh, kuidas äh, see asju rahalise poole pealt mõjutab, kas sellega kaasnevad äh, suured kahjud ja kuidas te suudate tõhusalt edasi tegutseda? meie jaoks on ju ametite tõhus toimimine väga oluline ja EIT. Teie, härra Kaan, olete juhtinud tähelepanu väga paljudele tulemustele aga äh, kas äh, neid tulemusi ei saaks veel äh, välis, väljapoole nii-öelda paremini müüa? minu arvates selles valdkonnas ei ole veel piisavalt tehtud. härra Ali. aitäh, proua esineja, kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin ma õnnitleda ja tänada rap-, nii raportööri küsimuste ettevalmistamise eest kui ka agentuure nende väga põhjalike vastuste eest Teie küsimus, eh, mis on seotud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve heakskiitmine. meil on eh, tulemustele eh, suunatud eelarvestamine kõikide agentuuride puhul. me peame kasutama näidikuid eri raporteerimises erinevates organisatsioonilistel tasanditel, nii operatiivtasandil kui juhtivtasandil ja huvikonfliktide haldamise läbipaistvuse puhul enamikel agentuuridel läheb päris hästi, huvide deklaratsioonide avaldamine haldusnõukogude puhul veebileheküljel, seda teeb enamus, mitte küll kõik äh, agentuurid. olen selle küsimuse tõstatanud ka juba eelmisel aastal, aga meil ei ole endiselt äh, mingeid tulemusi selles suunas. tegevuste progress äh, teenuste jagamise puhul, võimekuste jagamise puhul, see võiks tagada äh, tõhususe kasvu nii finants kui inimressursside puhul ja nüüd tahaksin pöörata teie tähelepanu mõnedele konkreetsetele küsimustele erinevatele agentuuridele. kõigepealt äh, on mõningaid äh, keerukusi, mis on seotud äh, Euroopa pangandusameti rendiga, asukoha rendiga Londonis, meie jaoks ei ole päris selge, mis oleksid agentuuride kohustused sel puhul, kui aastatel kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend peab kolima Euroopa EIT ei ole, neile ei ole küll antud täielikku finantsautonoomiat komisjoni poolt. Nad peavad äh, TG Hariduse Kultuuri käest äh, saama heakskiidu grantide puhul ja minu küsimus on sellisel juhul, kas on selliseid juhtumeid, kus need äh, peadirektoraadid ei ole heaks kiitnud mõningaid taotlusi, mis puudutavad makseid ja kohustusi? kuna aega on vähe, siis tahaksin, et tõstatada ka selle Forbesi artikli küsimuse, kus nad on nimetanud kolmkümmend parimat noort innovaatorit. siin tahan õnnitleda EIT-d ja kui võimalik, siis eh, selle kohta veidi rohkem informatsiooni saada. kolmandaks, Euroopa Ravimiamet. meie jaoks ei ole päris selge, mis on teenuste jagamisel progress, tahaksime selle kohta veidi rohkem informatsiooni saada. neljandaks Äh, Frontex äh, hiljuti algatas ametlikult äh, ekspertide kogu, kes toetavad sisserändajate tagasisaatmist igal pool Euroopas. kas saaks veidi detaile selle mandaadi kohta nendele meeskondadele? ja lõpetuseks, struktuurides on kolmkümmend kaks agentuuri, tegelik number on aga suurem mõned nendest, näiteks Euroopa prokuratuur, eh, on eh, ettevalmistamisel või alles alustavad tööd, siis eh, nende eelarvet eelmise aasta kohta ei saa heaks kiita, aga üks amet on puudu. ja tõsi on, et tegemist on iserahastava agentuuriga, aga samal ajal oleks huvitav näha nende lähenemist äh, olulistele küsimustele, mis kohalduvad ülejäänud agentuuridele. kolleegid Voon, bitte. Yeah, äh, uh, thanks, Jack. Can I first of all uh, thank aitäh, kõigepealt tahaksin tänada agentuure, eriti just uh, võrgustikus nende ettekannete eest ja ütleksin, et mina kindlasti olen nõus selle märkusega, mida nad tegid, et me peaksime üritama vältida üldiseid personalikulude vähendamise, eriti mis puudutab äh, tööjõudu, kõikide agentuurid on erinevad, neil on erinevad personalivajadused ja võib tekkida tõeline oht, äh, vajadus äh, rohkema personali järele teatud agentuurides, osades ei ole nii palju vaja, me peaksime vaatama seda juhtumi alusel. loodetavasti suudame me kuidagi tulevikus viisi, kuidas seda vaadata. mis puudutab ülekandeid, sellest teemast me räägime iga aasta heakskiidu andmisel ja tervitan seda, mida ütles Kontrollikoda, ehk tuleks, saaks leida mingi viis, kuidas õiguslikuks muutuda, muuta need kavandatud ülekanded. ei ole mõtet nende peale igal aastal keskenduda, me peaksime eh, lõppkokkuvõtte eh, üle, ülekannetele keskenduma ja loodetavasti leiame me viisi, kuidas seda saavutada, selle asemel, et iga aasta öelda, et seda me peaksime tegema, aga tegelikult seda kunagi ei tee. ehk on võimalik eh, veidi siin edu saavutada, mis puudutab EIT-d, sest ma olen nendega vestelnud päris tükk aega, külastasin neid hiljuti ka Budapestis ja mind on, mul on alati muljet avaldanud nende viimaste aastate progress, eh, mis puudutab nii saavutusi kui ka seda, kuidas nad oma rahastamist haldavad. ja seetõttu ma olin veidi pettunud, et jällegi see aasta oli kohtult kvalifitseeritud arvamus. me teame nüüd, et see on selle suuresti ühe probleemi tõttu need üleminekukorraldused ja nagu äh, raportöör ütles, siis on äh, selle kohta õiguslikud arvamused tulemas, ootame need ära. aga oluline on ka see, üks on meil jah käes, isegi äh, kui me tahaksime Äh, kuidagi raha tagasi saada, mis on võimatu, sest et neil on lepingud, siis me ei saavuta midagi, kui me selle heakskiidu andmise edasi lükkame. ja see on ka ühekordne probleem, mis oli, juhtus minevikus, nii et kui me heakskiidu edasi lükkame, siis me lõppkokkuvõttes ei saavuta midagi, sest et midagi parandada enam ei ole võimalik Äh, praeguse hetke ja sügise vahel, kui me ehk seda küsimust uuesti vaatame, sest et see on üsi-, probleem, mis leidis aset minevikus ja seetõttu ma ei soovitaks heakskiidu andmist edasi lükata EIT puhul. ja viimane märkus, äh, mida tahtsin teha, siis on need kaks agentuuri, mis asuvad äh, Ühendkuningriigis, EMA ja EBI, meil on vaja veidi kiirelt selgitusi saada Äh, nii personali tõttu, kes töötavad seal, aga see puudutab ka uusi asukohti, uusi hooneid ja meil on vaja, et komisjon annaks meile informatsiooni selle kohta nii kiiresti kui võimalik. meie komisjonile peaks andma seda informatsiooni. kas käivad läbirääkimised agentuuride puhul, äh, mis asuvad Ühendkuningriigis ja kas äh, on räägitud võimalikest muudest asukohtadest Euroopa Liidus, mida kiiremini me saame selgust selle kohta, seda parem kõigi jaoks. härra Sarvamaa, palun. Thank you, chair aitäh! ka mina tahaksin äh, esinaist õnnitleda selle puhul, et ta tagasi valiti, see on väga hea. ja tahaksin kasutada ka võimalust, et üldisel tasandil tänada kõiki agentuure väga olulise töö eest, mida nad teevad. seda ilmselt ei olegi vaja öelda, aga samas seda siiski ei öelda piisavalt mul on küsimus, mis puudutab neid ülekandeid. ma ei ole päris kindel, kui vaimustunud ma olen sellest eh, mõttest, mida siin on esitatud, mille tõstatas eh, nii austatud Kontrollikoja liige kui ka meie raportöör proua Jala Sender, et eh, et need õigustatud ülekandmised muutuksid legaalseks finantsregulatsioonis. esiteks, ma ei ole päris kindel, kas meil on õige õiguslik raamistik siin ja seetõttu tahaksin küsida komisjonilt nende seisukohta selle kohta, millest me siin räägime. ja võiksin sama hästi ka lisada, et see termin õigustatud ülekanne äh, minu arvates võib osutuda õiguslikult üsna problemaatiliseks ja seetõttu küsimus komisjonile. esiteks, kelle ülesanne see üldsegi on? kolleeg Stas, bitte. kolleeg Stas, palun. Dank u wel, voorzitter. Ik heb, uh, ik heb twee vragen, of, of tenminste één op. Aitäh jah, mul on üks tähelepanek ja üks küsimus. esimene tähelepanek, eh, see puudutab Brexitit. Eh, kõigepealt eh, emad, ma lugesin teie vastustest, et teie Londoni kontori asukoht kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kolmkümmend üheksa see läheb maksma äh, kolmsada kümme tuhat eurot, selle kontori haldamine ja ei ole äh, plaan esialgu asukohta muuta ja siit tekitab, äh, see tõstatab küsimusi ja täpselt sama küsimus tõstatub ka teiste nende ametite kohta, mis asuvad Suurbritannias Äh, ma arvan, et äh, siin peaksid äh, läbirääkijad sellele keskenduma, tegemist on eelarvet mõjutava küsimusega, mida tuleks arvestada ja nüüd minu küsimus. küsimus puudutab EFSA-t ja kõigepealt tahaksin tänada kõiki ameteid selle eest, et nad vastasid kõigile meie küsimustele nii et, et tõesti tahaksin teid selle eest tänada, aga EFSA kohta ma lugesin teie vastustest, et Äh, vastusest konkreetsemalt küsimusele, mis puudutas äh, vahendajaid. Teil ei ole vajalikku juriidilist alust selleks, et äh, et nagu ülikoolid või, või teised üksused, kus on olemas eksp-, eksperdid, et teil ei ole kogu vajalikku infot selleks, et Äh, luua sidemeid äh, ekspertidega ja ülikoolidega ja kohustada neid äh, infot avalikustama. mille, mispärast teil seda juriidilist alust ei ole? ma lugesin EFSA esindaja vastust ja ma näen, et EFSA direktor suhtus väga skeptiliselt sellesse küsimusse eksperdid, eh, kes peaksid olema sõltumatud, kes ei tohiks olla tööstusega seotud, eh, eh, arvestades Horisont kaks tuhat kakskümmend, meil on koostöökohustus ülikoolidega ja samuti ekspertidega, see peaks ometigi olema võimalik. võib-olla EFSA võiks teha omapoolseid märkusi selle kohta ja ütle, te ütlete, et teil ei ole õiguslikku alust teha koostööd äh, ülikoolidega. Äh, me tahaks selles küsimuses suuremat selgust. niisiis äh, härra Archambault viitas sellele, et neil on olnud vaidlusi vahendute osas ja administ-, administriivsete pealkordade ja me teame, et sellega on väga palju probleeme aga kõik sõltub ka sellest, kuidas tulevast äh, personaliga varustamist korraldamine ma olen näinud äh, mitmetelt Euroopa Liidu institutsioonidelt, mida komisjon plaanib äh, selleks, et selliseid äh, kokkuleppeid saaks sõlmida ning peadirektorid kavatsevad sõlmida kokkuleppeid kõigi ametitega. mina tahaksin näha, kuidas te seda hindate, kas me oleme üldiselt üritanud siis nüüd komisjoni ülesandeid nagu väljapoole teistele anda, mida te sellest arvate? niisiis äh, meid huvitaks väga, kui te annaksite ka selles küsimuses omapoolse hinnangu. ja nüüd vastuste voor. alustame Brexiti küsimustega EBA ja EMA esindajad, aga palun tehke lühiselt ja siis annan EIT esindajale veel sõna EFSA-le ja siis eh, eelarve peadirektorile, et nad saaksid kolleeg Sarvamaa küsimustele vastata ja siis eh, kontrollikojale ja raportöörile, eh, niisiis EBA ja EMA on need, kellega me alustame. kes alustab, härra Onjoon siin minu nime, nimekirjas, palun. aitäh ja suur, meiepoolsed ka õnnitlused, et teid tagasi valiti Äh, äh, äh, referendumi tulemus on, on loomulikult Ravimiameti jaoks suur väljakutse, sellepärast et meie amet loodi üheksakümne viiendal aastal. me pean kaheksasada üheksakümmend inimest ja nende pere ära kolima ja see on kõige suurem inimeste hulk, mis nii-öelda ametite raames tuleb mujale kolida Euroopa Liidus me praegu valmistume ette, valmistame ette mõjuhinnangut ja arutame seda ka veebruaris kontrollikojaga äh, äh, ja seal on siis kirjas ka need rahalised tagajärjed, me vaatame ka tegevuse jätkuvuse kavasid, ähm, äh, me võime kaotada kuni viiskümmend protsenti oma personalist, sõltuvalt sellest, milline saab olema meie ameti uus peakorteri asukoht ja lisaks veel see ekspertiisi küsimus, mille me kaotame, kui Ühendkuningriigi võimud meile enam ekspertteadmisi ei anna. praegu moodustab see kakskümmend protsenti nendest ekspertteadmistest, mida me kasutame nii et, et me praegu tegeleme mõju äh, väljaselgitamisega ja vahepealsete lahenduse leidmisega. meil on nõndanimetatud kriitilise edutegurid välja töötatud, äh, mis on olulised selleks, et EMA saaks oma tegevust jätkata Äh, millal iganes ka Ühendkuningriigist ei lahkuta. ja äh, väga raske on nende tegurite põhjal äh, tagada rahvatervishoiu kaitse Euroopa Liidus sellisel tasemel, nagu seda praegu tehakse ja me teeme, rõhutame, et võib-olla need kriitilised edutegurid on olulisemad kui mis tahes muud otsused, mida langetatakse ainuüksi geograafilise asukoha alusel ja samuti soovime me niivõrd varast lahendust kui võimalik, et meil oleks pikk rakendusfaas, sest praegu valitseb väga palju ebakindlust ning me oleme juba puutunud kokku olukorraga, kus paljud personaliliikmed lahkuvad ebakindluse pärast ja lõpetuseks mul on ka palve sellele komisjonile kuna me äh, toetame nii-öelda iserahastamist ja isejuhtimist, siis äh, peaks meil olema võimalik äh, ette valmistada mis tahes küsimusi, mis on seotud Brexitiga. nagu ma juba ütlesin, meil on need ümberasumisega seonduvad kulud, uued menetlused tööle võetava personali osas, infrastruktuur, mida tuleb kolida ja nõnda edasi ja praegu naela ja eurokursid vaadates on asi keeruline. me teame, et me peame finantsmäärusest kinni pidama, aga tegemist on äh, väga erakorralise olukorraga ja meie tõesti leiaksime äh, sooviksime, et kõik eelarvemenetluse osalised, äh, parlament ja nõukogu leiaksid kohase lahenduse, nii et, et me saaksime tõesti jätkata meile pandud ootuste täitmist ka siis, kui kolime teise liikmesriiki ning tahaksime tänada komisjoni pideva toetuse eest selles küsimuses. mul on üks järelküsimus. Te rääkisite kakskümmend protsenti ekspertiisist, kas ma sain õigesti aru, tegemist on koostööga siis liikmesriikide tervishoiuasutusega jah, kuueteistkümne aasta jooksul on tõesti väga palju siin üles ehitatud Äh, äh, ja see tekitab probleeme, ma olen, ma saan asjast õigesti aru, jah? Äh, ja nüüd saab siis EBA esindaja sõna, palun. vastuseks teie küsimusele, me peame tegelema kahe küsimusega, meil on teaduslik sekretäriaat, kus on EMA, personal kaheksasada üheksakümmend inimest ja kõige hullemal juhul kaotame neist pooled ja siis on veel ekspertteadmised, mida saame liikmesriikide pädevatelt asutustelt, nii et, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ja kui vaadata siis praegust olukorda, Ühendkuningriigi võimud äh, varustavad meid kahekümne protsendi osas ekspertteadmistega ja arutame seda praegu teiste liikmesriikidega, kuidas seda saab kompenseerida, aga selleks on vaja lubadust teistelt liikmesriikidelt, et nad tõesti kompenseerivad selle ekspertteadmiste kaotuse. ja nüüd EBA esindaja aitäh ja tahaksin samuti õnnitleda teid tagasivalimise puhul. suur aitäh komisjoni liikmetele, et saan teile kõnelda sellest, kuidas EBA on valmistunud siis Brexiti tagajärgedeks ja äh, toetan EMA kolleeg, äh, kolleegi, sest probleemid, millega me silmitsi seisame, on väga sarnased, me mõlemad asume Londonis ning äh, meie mõjud on väga sarnased, meie oleme väiksem amet, äh, aga me seisame silmitsi samade protsessidega, me vaatame läbi, milline on võimalik mõju ja me valmistume siis äh, selle protsessiga toime tulemiseks ja antud hetkel tõesti valitseb veel väga palju ebakindlust, näiteks ajakava osas ja lõpp lõplike tulemuste osas, et milline on näiteks ameti võimalik ümberpaiknemine. mis puudutab personali säilitamist, siis meie äh, arvame ka, et ümberkolimine mõjutab oluliselt meie töö stabiilsust ja personalivahetuvust. praegu on meie olukord väga stabiilne, aga me eeldame, et, et tulevikus valitseb suurem ebakindlus ja äh, liituksin äh, taotlusega või palvega, mille ema esindaja tegi. Äh, palve on suunatud siis parlamendile ja otsuste langetajatele, et langetatakse võimalikult varane otsus ameti uue asukoha suhtes, et meil oleks piisav üleminekuperiood, et me suudaksime selle protsessiga toime tulla ning hoolitseda, et ähm, ameti toimimine ei katkeks. veel üks valdkond, mida me vaatame, on loomulikult seotud lepinguliste kohustustega, mis ametil on. me oleme juba läbi vaadanud kõik oma lepingud ähm, vaatasime, mis on seotud asukohaga nendes lepingutes ja kuidas me saame lepingutest väljuda, kuidas saame neid lepinguid muuta ning äh, kaks olulist lepingut, mis meil on, on seotud IT-teenustega ja äh, kontoriruumidega me oleme juba läbi viinud hinnangud selle kohta, kuidas me äh, nende lepingutega peaks ümber käima kui meile antakse piisavalt aega üleminekuks, siis ähm, mõlemad probleemid on lahendatavad. Äh, bürooruumide osas ähm, oleme avalikustanud ähm, meie lepingud, rendilepingud, me oleme Äh, pidasime juba kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal läbirääkimisi, kui räägiti, et referendum võib-olla tuleb, me panime siis selle eraldumisklausli oma äh, lepingutesse, mis võimaldab meil lepingust äh, taganeda aastal kaks tuhat kakskümmend, niisiis selle rendilepingu poole pealt ning oleme juba arutanud ka selle Eh, Suurbritannia eraldumise rahalist kulu ja me peame tagasi maksma raha. me eh, ei saa, eh, me ei oleks pidanud maksma, kui leping oleks kestnud kaksteist aastat me peame siis osa raha ära andma, sellepärast et me lepingu poole pealt lõpetasime aga nüüd tänu sellele eraldumisklauslile õnnestub meil seda summat ehk vähendada. nüüd äh, kolimiskulude koha pealt täna me mingit hinnangut veel anda ei saa, sest et me ei tea, kuhu me kolime. aga me üritame avalikustada kogu infot, äh, näiteks kui esitame raamatupidamise aastaaruanded, äh, toome välja seal kõik oodatavad ja hinnatavad kulud, mis kaasnevad ameti kolimisega rahastamise koha pealt, kust selleks kõigeks raha saab, üks mõte, mida me toetame, eh, on reservi loomine eelarves või eh, siis eh, eelarvest vahendite eraldamine, kui kolimine tuleb. ma võin teile öelda, et me suhtume asjasse väga tõsiselt, me jälgime seda protsessi ja me ajakohastame oma tegevust pidevalt ning anname täielikku infot kõigi plaanitavate muutuste ja kohta ja nendega kaasnevate kulude kohta. aitäh! aitäh! ei tea, aga palun lühidalt jah, EIT-le esitati kolm küsimust, puudutas, see puudusid rahaliste vahendite kokkuhoidu, meie nähtavuse suurendamist ja rohkem üksikasju meie uuendajate kohta Forbesi nimekirjas. alustaksin finantsautonoomia protsessist koos Euroopa Komisjoniga. oleme selle protsessi nüüd käivitanud, see sai alguse juba kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ning me oleme juba vastanud ankeedile Eh, kus esitasime kõik andmed selle kohta, kuidas oleme oma kontrollisüsteemi parandanud ja miks me leiame, et me oleme nüüd valmis eh, täielikuks finantsautonoomiaks ja mulle tundub, et sellel nädalal vist tuleb komisjon EIT-sse kontrollima, eh, kuidas olukord on ja me loodame, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal see protsess jõuab lõpule Äh, konkreetsed küsimused, et kas äh, mingi teema on tagasi lükatud, mille me komisjonile oleme esitanud, ei, seda ei ole juhtunud viimase kahe aasta jooksul. oleme saanud küll taotlusi selgituste kohta, aga tagasi lükatud mitte midagi ei ole. mis puudutab nähtavust ja seda, kas me saame nähtavust veelgi suurendada, vaatamata edusammudele, jah, loomulikult me peame seda tegema ning meil on väga tugevad plaanid, sealhulgas ka uus kommunikatsioonistrateegia selle saavutamiseks ja aeg on tõesti teha seda praegu, sest et praegu meil on tõesti tulemusi, mida näidata ja see on parim sõnum, mida saab eda-, edastada ja näidata, milline on see mõju, mille me oleme saavutanud. me kasutame selleks loomulikult omavahendeid, mis on piiratud aga me loodame väga ka koostööle ametite võrgustikuga ja komisjoniga, aga ka parlamendiga. näiteks teeme STOA komiteega väga tihedat koostööd. siis väga oluline on meie jaoks oma tegevuse tulemuste kohta info levitamine, nii et, et see on äärmiselt oluline ja samuti keskendume väga palju ka sotsiaalmeediale, sest et eh, selle kaudu saame jõuda palju kaugemale kui otse ja eh, Äh, ja EIT alane äh, info on tõesti kasvanud äh, neli korda meid rohkem, on meie jälgimine sotsiaalmeedias kasvanud ja me oleme viimasel aastal ka ajakirjanduses artikleid avaldanud. aga loomulikult on võimalik ära teha rohkem ning me keskendume üha rohkem ja rohkem sellele küsimusele, mis meie jaoks on äärmiselt oluline E IT-innovaatorid, eriti need, kes on Forbesi nimekirjas, on loomulikult osaks sellest tööst. see on väga heaks tunnustuseks meile tööle ja kui veel natukene üksikasju äh, Äh, lisada, siis tegemist on meie äh, haridusprogrammi lõpetajatega või idufirmadega, mida innovatsioonikogukonnad toetavad, mis on loonud uusi tooteid, teenuseid, innovatiivseid äh, ideesid, mis tõesti võiksid jõuda turule ja siin Euroopa tulevikku muuta praegu tulevad need neljast innovatsioonikogukonnast, üks puudutab digitaliseerimist, kliimamuutusi, jätkusuutlikku energiat ja toormaterjale nii et, et need kolm esimest innovatsioonikogukonnad praegu juba annavad selliseid tulemusi, nagu me ootame ja seetõttu me oleme neile ka viimastel aastatel väga palju investeerinud ja need saadikud, kes tahaksid rohkem teada selle kõige kohta, tulge külla meile mõnda meie keskusesse, neid keskusi on üle kogu Euroopa või tulge meie EIT iga-aastasele auhindade tseremooniale, saate nende innovaatoritega kohtuda ja nad näitavad teile oma töö tulemusi ja meie hea meelega korraldame selliseid külaskäike. aitäh! Eh, kas eh, härra Barstasi küsimus EFSA-le saab ka vastuse? aitäh, lugupeetud eh, esinaine, ma arvan, et ma võin teha lühidalt Äh, küsimus puudutab eksperte, mida, keda EFSA kasutab teaduslikus töös. Need eksperdid on seotud üli, ülikoolidega, aga ombudsman juhtis tähelepanu sellele, et me ei peaks vaatama ainult ekspertide huve, vaid me peaksime silmas pidama ka tööandja ehk ülikooli huve. me süstemaatiliselt vaatame läbi kõigi meie ekspertide huvid, sõltumata sellest, kas nad tegutsevad ülikoolide juures või ei. nii et, et me kasutame sama süsteemi, süsteemi, mis võimaldab huvide konflikti vältida ka ülikoolide ja teadlastega aga äh, ombudsman äh, palus meil minna veelgi kaugemale ja siin vallas meil ei ole juriidilisi ega praktilisi vahendeid sundida ülikoole avaldama meile kõiki oma lepinguid, äh, mis neil on näiteks erasektori jaoks, uuringud, mida nad teevad erasektori jaoks. me teame, et, üli, et ülikoolidest saavad üha rohkem ettevõtted ja nad teevad ka teadusuuringuid lepingute alusel ja ombudsman ütleb, et miks te ei võiks ka sellel tasandil vaadata, kuidas ülikool kui selline on kaubanduse ja tööstusega seotud, aga selles valdkonnas meil ei ole õiguslikku alust ja meil ei ole ka praktilist võimalust eh, niimoodi üldiselt eh, seda kõike teha kõikide ülikoolide ja teaduspartnerite osas Äh, seda on võimalik teha, aga ma võin teile kinnitada, et need eksperdid, kes meiega töötasid, jälgivad pidevalt neid küsimusi ja huvide konfliktid on välistatud. aitäh ja lõpetuseks äh, kontrollikoda ka palun lühidalt. aitäh, esinaine äh, mul tegelikult ei olegi palju lisada sellele huvitavale arutelule, me kuulasime ära kõik argumendid Äh, need puudutasid loomulikult äh, rahandusküsimusi, mis on meie pädevuses ja loomulikult oleme valmis äh, pidama arutelusid nii ametitega eraldi kui ka ametite võrgustikuga. võib-olla üks konkreetne küsimus, mille mulle esitas härra Stehovski. kas me näeme ka tohutu suuri probleeme? ei, me ei näe ühegi ametiga mingeid tohutu suuri probleeme, mis takistaks eelarve heakskiidu andmist Äh, meie poole pealt vähemalt, aga lõppkokkuvõttes sõltub kõik teist. ja äh, tulles selle juurde, mida härra Sarvamaa ütles, äh, meie audiitoritena oleme alati seaduste paindliku tõlgendamise vastu. aga paindlikkus, mis on seadustes sees, on hea see on vajalik, sellepärast et riskide võtmine on midagi sellist, mida seadused peaksid palju paremini kirjeldama ning me oleme valmis selle mõiste raames kõnelema ka ühisest lähenemisest, mida kõik ametid kasutavad näiteks vahendite ülekandmisele, aga audit, audiitorid on väga karmid, kui ei ole võimalik paindlikult tõlgendada kehtivat eh, seadust, eh, seadus, mida teie kaasseadusandjana loote, nii et, et suur aitäh selle huvitava arutelul. jah, nüüd ka lõpetuseks lühidalt raportöör, palun aitäh! Äh, tahaksin tänada kõiki äh, nendepoolsete märkuste ja selgituste eest ning tahaksin öelda, et minu uks on lahti, kui keegi soovib infot saada äh, nagu ma ütlesin kolleegidelegi, et kui teil on vaja rohkem infot, siis lihtsalt küsige minu käest. kaks asja on minu arvates väga olulised, kui me räägime näiteks vahendite ülekandmisest see äh, probleem äh, on selline, et, äh, et meil on kaks võimalust, meil kas on ülejääk ei, ja see, seetõttu tuleb vaadata, kuidas see samm, summa eelarvesse panna ja äh, võib-olla me peaksime looma mingi juriidilise valemi, mille abil seda probleemi lahendada. et äh, tegemist ei oleks lihtsalt mingite vahenditega, mida me ühel või teisel põhjusel ei või kasutada või me võiksime mingi muu mehhanismi välja mõelda, näiteks äh, mehhanismi, mille, mis kohustab siis komisjoni tulevikus ähm, asju korraldama teistmoodi, näiteks neid vahendite ülekandmisi Äh, äh, ei ole küsimus selles, et me peaksime millegi ebaseaduslikku seadustama, ei, ei. tegemist on äh, nii-öelda asjadega, mis on vajalikud ettenägematuteks juhtudeks komi-, komisjon küll tegeleb ametitega, aga osali-, osaliselt siiski ametid ei ole päriselt komisjoni alluvuses me ei taha, et ametite veamäär hakkaks suurenema, aga meil on vaja rohkem läbipaistvust, meil on vaja läbipaistvust kodanike suhtes. meil on vaja teistmoodi asju selgitada kodanikele, et me saaksime kehtestada sellele, mis on ebaõiglane ja murettekitav, näiteks põhjendamatud äh, äh, ülekanded. ja kui äh, Äh, jutt on auditeerimisest, siis nõust-, nõustun sellega, mida võrgustiku esindaja ütles. jah, äh, eelarvele täitmisele kinnituse andmine on äärmiselt oluline ja meie jaoks on oluline ka vaadata seda äh, kõike toimimise poole pealt. me ei taha korrata neid vigu, mida me oleme teinud Eh, loomulikult eh, me oleme nõus, et ametid, mis samas valdkonnas tegutsevad, võivad teha temaatilist koostööd, meil ei ole vaja tingimata sellist klassikalist auditeerimist. ja kui eh, Äh, rääkida Brexiti mõjust ametit, äh, siis me peame mõtlema sellele, kuidas Euroopa Parlament saaks neid ameteid aidata. loomulikult me saame teha soovitusi ning lõppkokkuvõttes on, äh, taandub kõik ikkagi kokkulepetele kõik sõltub äh, sellest, millised ettepanekud tulevad komisjoni poole pealt, millised ettepanekud tulevad nõukogu poole pealt, aga minu arvates tuleks praegu otsuste langetamise protsessi kiirendada, selleks et üleminekuperiood oleks võimalikult pikk, me ei taha, et tehtaks mingeid vigu, et me hakkaksime asju hiljem kahetsema ja ma loodan, et äh, mul õnnestub oma arvamuse ja raportisse see kõik sisse panna, aitäh! aitäh, küsin kolleeg Sarvamaalt kas te olete valmis äh, saama kirjaliku vastuse äh, äh, rahastamise peadirektoraadilt? sellepärast, et tegemi-, tegemist on teemaga, mis on seotud seotud äh, ka meie eelarvega ja tegemist on väga olulise punktiga, aga meil ei ole praegu lihtsalt aega sellega tegeleda. me oleme juba kakskümmend minutit oma ajakavast maha jäänud, aga tahaksin teid äh, kõiki tänada selle eest, et te siia tulite, tahaksin teid äh, tänada eh,, tahaksin tänada ka komisjoni ja rahastamise peadirektoreid, teeme kaheminutise pausi ja siis jätkame seminariga, mis puudutab eh, erakond ja sihtasutusi ja ma paluksin, et ei eh, lahkuksid saalist ja suur aitäh kõigile, kes tulid, aitäh!